kallid kolleegid, kui oleme hääle, valmis hääletamisega pihta hakkama, siis äh, võtkem istet ja tehkem seda. kõigepealt tere tulemast meie majanduskomisjoni aseesimehele. härra Koltieri ei saanud paraku siia täna tulla, tal on äh, Itaalias üks tähtis kohtumine, tervitame siis äh, majandusasjade komisjoni aseesimeest meie komisjoni koosolekul. tere tulemast ka kõikidele majanduskomisjoni liikmetele täna hääletame äh, meie äh, komisjoni delegeeritud määruse üle, millega muudetakse äh, komisjoni delegeeritud määrust kaks tuhat kuusteist murd üks kuus seitsekümmend viis, millega täidendatakse direktiivi EL kakssada viis, kaks tuhat viisteist murd kaheksa neli üheksa, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi. nagu te teate, Ghana võeti hiljuti ära äh, vastavalt äh, FETF-ile, aga fraktsioonid on selle vastu olnud ja koordinaatorid ütlesid, et võib-olla saaks selle delegeeritud äh, akti tagasi lükata. ja korraldasime tänase koosoleku selleks, et mõlemad komisjonid saaksid omalt poolt otsuse langetada. tuletan teile meelde, kuidas meie hääletusmenetlus kestab tähtaja äh, täiendamine, pikendamist äh, paluti ühe kuu võrra, nii et äh, meil on siis kahekümne neljanda jaanuarini võimalus esitada vastuväiteid sellele aktile ja täiskogule läheb see küsimus jaanuarikuus kaks tuhat seitseteist. Econ ja Libe on esitanud resolutsiooni ettepaneku projekti, millele on saadud, esitatud muudatusettepanekuid. kõigepealt hääletame muudatusettepanekute üle, seejärel hääletame resolutsiooni ettepaneku üle. nii et asugem nüüd siis hääletama ja ma arvan, et minu kaasjuhataja teeb omalt poolt ka ühe teate, enne kui me hääletama asume. suur tänu äh, libekomisjoni esimehele ja tuletaksin EKONi äh, liikmetele meelde, et jätkame oma koosolekut ruumis üks A pärast seda, kui hääletamine on lõppenud. ja kolleegid, asume nüüd siis hääletama lõige üks originaaltekstist, hääletus on alanud. hääletame kõiki punkte elektrooniliselt. The vote is closed. That is carried. Okay, colleagues, just pause for a moment. kallid kolleegid, üks väike paus hetkeks Ekon on siin kohal, nii et ma paluksin teha väikese pausi ja enne kui pihta hakkame, kolleegid, kolleegid, kellel ei ole elektroonilisi hääletuskaarte, andke palun kohe märku, üks, kaks, kolm. härra Michel, kas teil ei ole kaarti? neli, kolm, kolm. kõigi kolme kolleegi puhul, kellel ei ole elektroonilisi hääletuskaarte, tõstke käed püsti ja paneme teie hääled ka kirja. kas kõik teised on rahul olukorraga, läheme siis edasi, hääletame uuesti lõiget number üks. asume hääletama. lõige üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. põhjenduspunkt number üks, originaaltekst, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjendus punkt kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjendus punkt kolm, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, põhjendus punkt neli, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt neli A, muudatusettepanek number üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, põhjendus punkt viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, põhjendus punkt kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt äh, kuus A uus muudatusettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt seitse A uus muudatusettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. siis äh, põhjenduspunkt A hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud põhjenduspunkt AA uus, muudatusettepanek neli, hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud põhjenduspunkt AB uus muudatusettepanek viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt B, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt BA, muudatusettepanek kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. põhjenduspunkt C, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt CA, muudatusettepanek seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt C, B, muudatusettepanek kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. põhjenduspunkt D, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt DA, muudatusettepanek üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt E, muudatusettepanek kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. hääletus algas. hääletus lõppes muudatusettepanek üksteist, põhjenduspunkt E. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, hääletus algas. kas peame hääletama ka originaalteksti? originaalteksti ei pea hääletama, hääletame muudatusettepanekut kolmteist. siiski hääletame originaalteksti ka, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd hääletame nimeliselt. hääletus algas, hääletame teksti muudetud kujul. hääletus lõppes vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, kaheksa vastuhäält, kakskümmend viis erapooletut. Um, kallid kolleegid ja äh, hääletame täiskogu osalistungi järgi kahe, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuarikuus, nüüd teeme väikese pausi, suur tänu kolleegidele majanduskomisjonist ning äh, meie kodaniku Vabaduste Komisjon pärast väikest ettevalmistavat pausi